oleme hääletamise lõpetanud. ja nüüd läheme edasi hääletuste selgituste juurde. Bien passé, non oui, oui, oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah, ma niente.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari. Lugupeetud kolleegid, kui te ei jää kuulama hääletuste selgitusi, siis palun lahkuge saalist ja me alustame kõigepealt Austraaliasse raportiga ja härra Mamikin, palun. Honorable Mamikins Nu, godētie, paldies priekšsēdētāji kungs, godētie kolēģi. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. meie toetame Moldova resolutsiooni, mina hääletasin selle poolt. minu arvates on see resolutsioon väga tähtis Moldova elanike jaoks mitte ainult sellepärast, et sellel tule, sellel riigil on tulevikus võimalik liituda ka Euroopa Liiduga, vaid ka sellepärast, et see oleks ka motivatsiooniks läbi viia reforme. poliitikud ei saa alati sundida muutusi peale, aga nüüd on nende käes paremad argumendid. ma tean, et see resolutsioon võib mõjuda. mäletan veel, et viisteist aastat tagasi Läti oli veel teel Euroopa Liitu ja me pidime tegema aktiivselt tööd, aga teiselt poolt olema ka ettevaatlikud, sellepärast et kodanikud soovisid näha tulemusi meil tuleb Moldovat aidata ja meil tuleb üles ehitada dialoog ja meil tuleb aidata ka Moldovale ehitada üles dialoog Transnistriaga. jõuvõtted kasutades ei ole võimalik olen ise raportöör Gruusia osas ja toetan kogu tehtud tööd ning palun järgmisel täiskogu saa-, istungjärgul palun toetage ka minu raportit suur tänu ja kordan veel kord, et kui te ei jää kuulama selgitusi, siis palun lahkuge saalist, et me saaksime kuulata neid kolleege, kes sõna võtavad. härra Pospišia, palun üks minut. suur tänu. mul oli väga hea meel, et et ma sain toetada tänasel hääletamisel Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahelist assotsieerimislepingu sõlmimist ja Tšehhi Vabariigist tulnuna mul on väga selged mälestused sellest, milleks seda kõike vaja on, kõigepealt kaks põhjust. üks on siis kommerts- ja kaubavahetus ja teine on seotud poliitilise taustaga ning see näitab meile väga selgelt, et Moldova on liikumas Euroopa Liidu suunas ja kus Moldova vaatab äh, Euroopa Liidu suunal ning ta ei pea äh, jääma ainult äh, idapoolsele kursile, ma usun, et tulevikus me peaksime kindlasti tugevdama oma diskussioone, mina olin varem Tšehhi Vabariigi justiitsminister ning äh, mina pidasin ka läbirääkimisi oma Molda-, Moldova kolleegiga, äh, mis puudutas Moldova õigussüsteemi reformi, me peaksime seda kõike toetama, õigusriigi ülesehitamine, õigete struktuuride ülesehitamine, peaks, meie poolt peaks tegema ikkagi kõikehõlbama, kõikehõlbama abiga ja ma tahaksin õnnitleda Moldovat. suur tänu ja härra Pukovitš. aitäh, härra president, ka mina suure rõõmuga andsin oma jah-hääle sellele resolutsioonile. mina olen pärit Sloveeniast ja täpselt samamoodi nagu ka teised kolleegid, mäletan ka mina neid aegu veel, kui me olime alles teel Euroopa Liitu. ma oleksin toetanud hea meelega ka köögivilja vaba transporti ja vabakauplemist köögiviljaga. arutame seda küsimust äh, põllumajanduskomisjonis, mina ise olen ka talunik, kasvatan ka puu- ja köögivilja ja ma tean, kui tähtis on vabakaubandus. ma tean, kui tähtis on see küsimus inimeste jaoks, nende sissetuleku ja au jaoks. ja see punkt äh, päevakorrapunkt Moldova kohta. me ei rääkinud täna siin sellest, kas Euroopa Liit hakkab siin koloniseerima Moldova Vabariigi või teeb seda Venemaa, vaid me rääkisime sellest, et me soovime, et sealsetel inimestel oleks parem elu ja just sellepärast ma toetasin ka seda eh, ettepanekut. aitäh, järgmisena kolleeg Siirio, aga ma vähemalt ei näe teda siin saalis, siis härra Hännen, palun. suur tänu iga riik, mis on, mis külgneb Venemaaga, on tundnud Putini mõju. mõnikord see puudutab nafta- ja gaasidiplomaatiat ja mõnikord nagu Ukraina äh, Georgia Bessaraabia puhul Äh, tegemist on olnud sõjalise sissetungiga ja see viis, kuidas lääneriigid on sellele reageerinud, see viis, kuidas Euroopa Liit konkreetsemalt on sellele reageerinud, on olnud sellise kõhkleva kesktee valimine. me oleks võinud ju otsustada, kui Putin pakkus Euraasia tolliliidus välja, mis ulatab Vladivostokist äh, meieni välja, siis äh, oleksime võinud sellega ühineda, unustades ära äh, siseriiklikud probleemid või oleksime võinud ka liikuda oma poliitikaga edasi, kuid mis sellel ei olnud mitte mingit mõtet, oli see, et me torgime Kremlit, kuid meil ei ole mingit plaani, kuidas asjaga edasi liikuda. inimesed maksavad selle eest ja meie tunneme ennast Lääne-Euroopas äh, mugavamalt kui need, need, äh, kes on piirile lähemal. suur tänu ja proua Murvai képviselőtársaim természetesen... Suur tänu, head kolleegid. Mina ei hääletanud äh, assoseerimislepingu poolt ja ma ei ole valmis äh, selle poolt äh, hääletama, et oleks võimalik saavutada uusi turge hargmaistele ettevõtetele. minu kolleeg Türgis, kes on ungarlane, pärit Transilvaanias, on selle poolt, sellepärast et tema arvab, et see oleks lahenduseks ühendunud Euroopale, ühendunud Euroopa lahendab ära rahvuskogukondade mured. mulle ei antud sõna, ma ei saanud sinise kaardi küsimust esitada, aga nüüd mul on aeg öelda talle ja teistele, et see ei ole õige, see ei ole lahendus, sest kui see oleks olnud lahendus, siis meil oleks olnud selge äh, autonoomia Transilvaanias ja oleks enesemääratlusõigus. ühinenud Euroopa ei suuda ära lahendada kõiki probleeme ning nad ei suuda ka tänases Slovakkias äh, lahti saada nendest õigusaktidest, äh, mis on meie vastu ning äh, samamoodi me näeme ka seda, et Serbia ei saavutanud Vojvodina piirkonna enesemääratlusõigust. kui me räägime Ukrainast, siis me kunagi ei maini Ungari vähemuse enesemääratlusõigusest selles piirkonnas. suur tänu. Mr Chairman Our party and our group have opposed. suur tänu, meie oleme selle muudatusettepaneku vastu ja Moldova laienemise vastu Euroopa Liidu suunas, sest jällegi me oleme öelnud selgelt, Euroopa Liit tegutseb jälle nagu agressiivne koloniaalriik, sarnaselt nende riikidega, nagu ka minu oma kodumaa, kes on otsustanud, et varem me pidime tagama seda, et meil säiliks majanduskontroll nende riikide üle, kes on meie mõjusfääris. nüüd Euroopa Liit samuti tahab kontrollida Moldovat ning sellisel viisil käitume nagu lapsed ja torgitakse Vene karu, kellel on samuti oma mõjusfäär ja huvisfäär selles piirkonnas, selle asemel, et olla mõistlik ja pidada läbirääkimisi Venemaaga, on neid siin kojas, kes arvavad, et kui me sellisel viisil Venemaad ründame, siis sellisel viisil me saame äh, teha midagi selleks, et äh, parandada mineviku vigu. see ei ole mõistlik poliitika, aga me ei ootagi mõistlikkust Euroopa Liidult. Passiamo ora alla raccomandazione sulla nüüd äh, läheme edasi soovitustega assotsieerimislepingu osas, härra Hanan. Äh, ja vabandust, härra Gill. Thank you. An association agreement is one assotsieerimisleping on üks samm ainult äh, enne liitumislepingut võttes arvesse suhtum-, äh, suhtlemisprobleemi Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, mainimata veel humanitaar- ja militaarkriisi, mida me Ukrainas näeme, siis on väga olu-, oluline, et kõik osalised tegutsevad mõistlikult. assotsieerimislepingu allkirjastamine Moldovaga, eriti kui me peame silmas trans-, Transnistria probleemi, toob kaasa võimaliku äh, kriisi laienemise ohu ja seetõttu me oleme hääletanud selle vastu. La parola onorevole Frunzulica per un minuto. ja härra Frunzulica uh,. Much... suur tänu, mina toetasin uh, Moldova Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise assotsieerimislepingu sõlmimist, sellepärast et see on minu arvates mõistlik samm edasi selles suunas, kuidas Moldova saab liikuda taas lõimumisele Euroopaga. kultuuriliselt ja poliitiliselt oli Moldova selles piirkonnas äh, Euroopa idaosas, aga nüüd poliitiliste ja geostrateegiliselt on Moldova liikumas tagasi Euroopa suunas, kuhu need inimesed peaks ikka kuuluma. ning Moldova Vabariigi kodanikud kindlasti saavad kasu assotsieerimislepingu sõlmimisest, daamid ja härrad Moldova Vabariigi kodanikud vajavad ja on ära teinud meie ja Euroopa Liidu toetuse, suur tänu alla proposta di risoluzione sul suur tänu. ja läheme edasi nüüd Põhja-Iirimaa rahuprotsessiga. kas härra Anderson on siin? vist ei ole. ja proua McCarthy. härra McCarthy. My good uh, Kahirlak, um, I voted in favor of the res- mina hääletasin resolutsiooni poolt, mis puudutab rahuprotsessi Põhja-Iirimaal ja tahan nüüd kasutada võimalust ning tänada Euroopa Parlamendi liikmeid selle resolutsiooni vastuvõtmise eest nii suure häälteenamusega. mina olen pärit äh, põhjapiiri äärest ja ma olen ise kogenud äh, selle konflikti mõjusid, olen näinud, kuidas inimesed surid, kuidas põlvkonnad läksid kaduma just selle konflikti pärast, mis me oli meie riigis. aga ka kõik need probleemid, mis meil on olnud sellepärast, et meil on kaks valuutat, kaks maksusüsteemi, kaks tervisekindlustussüsteemi, mis toimivad äh, paralleelselt äh,. ma soovin, et Euroopa Parlament ja Euroopa Liit äh, ütlevad selgelt, et me saame toetada nii Põhja-Iirimaa majandusprotsessi kui ka samal ajal seda väga edukat rahuprotsessi. Boylan. aitäh, kolleeg Boylan, palun. Thank you, chair um,. And I also would like to aitäh ka mina soovin tänada parlamenti selle resolutsiooni toetamise poolt. ma hääletasin selle raporti poolt, mis puudutab äh, rahuprotsessi ja see suur häälteenamus näitas äh, väga selgelt äh, rahvusvahelisele üldsusele, et me öö, oleme välja tulemas sellest tupikseisust rahuprotsessiga tööhõivekomisjoni liikmena oli mul väga hea meel, et siia on selgelt kirjutatud sisse viide majandusliku ja sotsiaalse arengu kohta selleks, et äh, lihtsustada käimasolevat rahuprotsessi. see on eriti tähtis, arvestades ka sellega, et tooride juhitud äh, valitsus praegusel hetkel äh, on siin suurendanud lõhesid. meil tuleb teha kogukondade koostööd äh, ja äh, tagada heaolu ka nendele, kes on kõige haavatavamad. aitäh! aitäh, härra Hennon, palun! aitäh! paar nädalat tagasi Martin Schulz ütles, et Põhja-Iirimaa rahuprotsess on Euroopa suureks saavutuseks, noh, ma ei tea, kas äh, Martini jutt on alati õige äh, on ju täiesti selge, et mitte keegi ei soovi tagasi pöörduda vägivalla äh, juurde, mis on suure haava tervele põlvkonnale loonud. meil on siin äh, katolikud ja teiselt poolt äh, Šoti pespeteerid. Äh, avalikus me oleme kuulnud nendest kärbetest, SKT Põhja-Iirimaa on seitsekümmend üks protsenti, see on rohkem, kui oli Euroopa Liidus külma saja kõrghetkel. me kõik oleme demokraatlikud poliitikud ja teame, et opositsioon mängib väga tähtsat rolli ja niikaua kui meil on opositsioon täielikult demokratiseeritud, ei saa me rääkida siin täielikust demokraatlikust riigist härra Sogor, palun. president, eh, Põhja-Iirimaa rahuprotsess ja tupikseisust väljatulek on eh, suureks eeskujuks, on väga tähtis, et kõik osapooled jäävad konstruktiivseks. kuid ka läbiräägitud rahu eh, on suureks eeskujuks kõikidele kogukondadele Euroopa tuleb kaasata rahuprotsessi, aga tuleb äh, pöörata tähelepanu ka konfliktide ennetamisele. nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui ka Lääne-Balkani riikides on väga palju probleeme, mis on tekkinud just sellepärast, et kogukonnad ei ole oma suhteid läbi rääkinud. Euroopa Liit on mänginud väga tähtsat rolli stabiilse ühiskonna ülesehitamisel Põhja-Iirimaal ja saavutatud tulemused näitavad, et Euroopa Liit peab jätkama ka äh, kriiside ülevaadet äh, ja jälgimist nii oma piiride sees kui ka äh, piiridel ja ka tulevastes liikmesriikides. Eh, aitäh, härra Iturgais, palun järgmisena. aitäh, härra president. jah tahan kasutada hääletuste selgitusi selleks, et öelda, et Rahvapartei hääletas selle resolutsiooni ettepaneku vastu väga erinevatel põhjustel. meie leiame, et siin resolutsioonis on puudu äh, terrorismi ohvrite nimetamisest, ka suuline muudatusettepanek selle kohta lükati tagasi. me soovisime nimelt karistamatust kui sellist vältida ja just sellepärast me hääletasime selle resolutsiooni ettepaneku vastu eile õhtul tehti siin märkusi ja võrreldi Põhja-Iirimaad Baskimaaga. Põhja-Iirimaal oli tegemist relvastatud võitlusega kahe osapoole vahel. Baskimaal on aga olnud äh, tegemist äh, ETA terroristide relvastatud konfliktiga kes on äh, tapnud sadu süütuid inimesi ja see terroriorganisatsioon on ikka veel aktiivne. Nad ei ole valmis relvi maha panema. üle kolmesaja mõrva on ikka veel lahendamata ja selle küsimusega tuleb tegeleda, aitäh. härra Kelly, palun. Eh, aitäh president täpselt samamoodi nagu ka minu kolleegid iirimaalt tervitan ka mina selle eilse arutelu tulemust ja mul on väga hea meel ka tänase hääletuse tulemuse üle otse loomulikult ma toetasin seda kõike mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament ja ka Euroopa Liit on valmis toetama rahuprotsessi Põhja-Iirimaal tahan äh, kiita ka neid edusamme, mis on tehtud. ma loodan, et meil õnnestub selle protsessiga edasi minna ja ka tulevikus edusamme teha. mis puudutab suulist muudatusettepanekut, mis tehti, siis ma saan aru, mida te selle all eile mõtlesite, aga me rääkisime juba eelnevalt sellest küsimusest ja leppisime kokku, et me ei äh, toeta mitte mingeid äh, suuliseid muudatusettepanekuid, kus mainitakse ka teisi piirkondi, sest me räägime siin Põhja-Iirimaast. võib-olla teised piirkonnad võiksid seda arutelu vaadata kui mudelit või ideaali, mille poole tulevikus pürgida. aitäh ja härra Nart, palun. <clears throat> aitäh. mina olen pärit Baskimaalt, olen Bask ja minu isa töötas Baskimaal ning äh, teda ähvardati äh, tappa sellepärast, et ta ei olnud valmis väljapressijatele raha maksma. ma olen näinud oma silmadega pealt äh, terrorit ja leian, et Põhja-Iirimaa rahuprotsess on tõesti suureks eeskujuks teistele riikidele. see suuline muudatusettepanek viidi sisse väga emat-, ebademokraatlikul viisil. kolleegid, kolleeg tegi muudatusettepaneku võib-olla mõeldes ka selle peale, et tema enda õde sai surma terrori pärast. me ei saa nõustuda sellega, et ohvritest ei räägita, me peame pöörama tähelepanu võrdväärselt nii ohvritele kui ka süüdlastele mulle tundub, et siin on puudu austusest ja see ei ole õige. ka Baskimaal on olnud äh, konflikte äh, ja tapeti just neid, kes ei mõelnud samamoodi nagu ka äh, terroristid. aitäh, läheme nüüd edasi Küprose majandusvööndi pingete juurde, mida on tekitanud seal nüüd Türgi tegevus. härra Pokovitš, palun. resolutsioon Tsipru aitäh! suure heameelega toetasin ka Küprose Vabariiki puudutavat resolutsiooni. sellel nädalal toimus meil ka parlamentaarses äh, segakomisjonis äh, arutelu selle üle, kuidas Türgi saaks Euroopa Liidule lähemale liikuda, oleme sellest küsimusest rääkinud parlamendis, mina toetan rahusuhete taastamist ja parandamist Türgi ja Küprose vabariigi vahel, samamoodi nagu ka Küprosel olevate erinevate kogukondade suhete parandamist. ma loodan, et leitakse pikaajaline ja püsiv lahendus ning see aitab kohe kindlasti parandada ka olukorda sealses Euroopa osas. meil on probleeme ka Iraagis ja Süürias ja just sellepärast on tähtis, et me Küprose Türgi suhted parandame. Now Mr Annan, you have the floor, you have many speeches today. jah, täna on väga palju hääletuse seletusi, härra Hannan üheksakümnendate aasta algusel äh, ürit-, oletasid kaks osapoolt Küprosel peaaegu kokkuleppele jõudnud. tegemist oli rahulepinguga, Küpros, türklased äh, loovutavad osa oma äh, territooriumist ja selle eest tunnustatakse neid kui võrdseid partnereid. ja kui sellele kokkuleppele oleks peaaegu alla kirjutatud, äh, tormas kohale Euroopa Liit, tunnistas ainult ühte poolt ja nõudis äh, suveräänsust kogu saarele. loomulikult kaotas teine pool stiimulid läbirääkimisteks ja kadus ka võimalus rahumeelses konföderatsiooniks. nüüd Türgi tegevus ei põhjusta Küproses probleeme, vaid hoopis Euroopa Liidu oma, Euroopa Liidu ühepoolne sekkumine Äh, üks kahest äh, kogukonnast äh, hääletas, hääletas Euroopa Liidu rahuplaani poolt ja neid nüüd karistatakse, teine hääletas vastu ja neid nüüd tasustatakse. siin on, koheldakse ebaõiglaselt mitte ainult Küprose türklasi, vaid ka türkla-, ka türklasi, riiki, mis NATO-s on meid bolševike eest kahelnud ja võib-olla peab ühel päeval kaitsma meid ka džihadistide eest, niimoodi liitlasega ümber ei käia härra Zahradil, teil on sõna. aitäh, ma pean ütlema, et mul on äh, kahju, et Rahvapartei selle raporti heaks kiitis, minu arvates on see äh, ühepoolne, tasakaalustamata ja ei anna positiivset panust äh, selle väga delikaatse probleemi lahendamise ja see võib tekitada olukorra, kus Türgi lõpetab igasugused jõupingutused kahepoolseid kõnelusi pidada. niisiis ECR fraktsioonis meie igatahes e, peame, meil on suhted e, sõsarparteidega Türgis ja seetõttu me ei toetanud seda raportit ja hääletasime selle vastu, aitäh. Läheme nüüd järgmise raporti selgituste juurde, see resolutsioon puudutab siis humanitaarolukorda Lõuna-Sudaanis ja härra Hännen. maailm Äh, tungib üha rohkematesse riikidesse. Äh, ometigi pidi suund olema suurtest impeeriumitest iseseisvate riikide suunas ja Lõuna-Sudaan oli äh, üks näide. meie mandar aga läheb vastupidi, siin vastupidises suunas, kõik siia tsentraliseeritakse ja üha rohkem otsuseid langetatakse väikese eliidi poolt. ma palun, et te kaaluksite seda, et võib-olla me elame, on see seotud sellega, et me elame praegu ainsal maailma mandril, kus mitte mingisugust majanduskasvu ei ole. kõik teised mandrid on majanduskasvu, majanduslanguses toibunud, meie siin Euroopas ja eriti euroalas oleme endiselt kolmanda majanduslanguse äärel. miks? sellepärast, et me oleme üha rohkem ja rohkem inimesi võimu ära võtnud kohalikelt inimeselt ja andnud selle Brüsseli eliidi kätesse, nii et, et seetõttu olemegi ainus äh, paik maakeral, äh, mis teistest maha jääb. La parola all'onorevole Giuffrida. ja härra Giuffrida järgmisena, vabandust, proua Giuffrida. aitäh. ma äh, tahtsin öelda, et ma hääletasin poolt täpselt ähm, nagu ma ütlesin äh, eile, selle arutelu äh, käigus on olukord äh, väga tõsine ja seda vaatamata resolutsioonile. ajakirjanike sõnul on peaaegu miljon inimest äh, kes satuvad väga suurde ohtu, kui algab vihmaperiood. põgenikud on praegu äh, naaberriigis Etioopias ja tõesti ka neid ähvardab tõeline humanitaarkatastroof. ja praegu püsivad nad elus eelkõige tänu ÜRO äh, toiduprogrammile. meie siin kojas peame näitama üles oma toetust relvaembargole ning peame toetama ÜRO-d, et äh, ÜRO-ks ÜRO saaks jätkata sealsete inimeste abistamist, me peame sellel piirkonnal silma, silma peal pidama. Äh, proua Kinge järgmisena. Äh, president. Äh, selles resolutsioonis kutsub äh, parlament rahvusvahelist kogukonda üles leidma lahendust Lõuna-Sudaani konfliktile. juba väga pikka aega on äh, see piirkond kannatanud sõja ajal. kaks miljonit inimest on surma saanud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal taastus Lõuna-Sudaani inimestel lootus, et olud muutuvad paremaks, aga paraku nii ei läinud, ühiskond on jällegi lõhenenud, me ei saa lihtsalt äh, oodata ja äh, mitte midagi teha, seistes silmitsi sellise humanitaarkriisiga me ei saa lubada, et tuhandete laste tervis satub ohtu. väga palju Äh, naisi ja lapsi on paguluses. me peame kutsuma kõiki konflikti üle, osapooli üles seda konflikti lõpetama. tegemist on konfliktiga, mis puudutab kogu regiooni, ka naaberriike äh, kogu kodanike ühiskond ja iseäranis, kogu tsiviilühiskond, iseäranis naised äh, peavad olema osapoolteks rahukõnetlus, rahukõnelustel, sest nemad on need, kes riiki üles ehitavad. Äh, rahvusvaheline relvaembargo ei toimi, sellepärast et äh, relvad jõuavad endiselt sellesse piirkonda, inimõigusi tuleb austada ja lõpetuseks, härra president, me peame toetama äh, Sudaani, Lõuna-Sudaani valitsust, et nad ratifitseeriksid Cotonou lepingu. aitäh ja härra Kelly, te olete täna viimane kõneleja. jah, ma loodan, viimane, aga mitte kõige vähem tähtis, ma loodan Äh, nagu eelkõnelejagi, äh, tahaksin ka mina avaldada teile tunnustust äh, selle töö eest ja selle eest, kuidas te tänased, tänaseid arutelusid juhtida. ma tahan samuti öelda, et ma väga hea meelega toetasin seda resolutsiooni. on täiesti õige, et me teeme siin parlamendis kõik, mis meie võimuses, selleks, et toetada Lõuna, Lõuna-Sudaani inimesi nii palju kui võimalik kui see riik kolm aastat tagasi loodi, siis arvasid paljud, et neid ootab ees helge tulevik, aga tegelikult äh, oli ka väga palju neid inimesi, kes olid mures, kes leidsid, et et äh, selle riigi inimesed ei suuda väga hästi üksteisega koostööd teha ja just nimelt see juhtuski. niisiis kutsume Lõuna-Sudaani võime üles äh, erimeelsused selja taha jätma ja kasutama ära rikkalikke naftaressursse, mis neil on, selleks, et luua äh, parem elu oma kodanikele ning seetõttu tahaksin veel kord öelda, et mul on väga hea meel, et ma sain seda resolutsiooni toetada ja veel kord tahaksin teid tänada suurepärase töö eest, mida te tegite, aitäh! aitäh, härra Kelly. Äh, eilse äh, istungi protokollid äh, on olemas ja tänase istungi protokollid avaldatakse järgmise koos, järgmise täiskogu istungi alguses ja täna hommikul vastu võetud resolutsioonid saadetakse siis edasi nende adressaatidele ja koosolek on peatatud.